punkti juurde. teeme väga kiire pausi selleks, et saaks kohale tulla järgmine volinik. ei ole kiireta, proua Georgieva Okay, place, nüüd on vist kõik oma kohad leidnud ja järgmine raport on proua Keresle raport Olafi järelevalvekomitee sekretariaadi kohta ja ma annan sõna kõigepealt raportöörile proua Kreslele neljaks minutiks. proua asejuhataja, suur aitäh! see Olafi määruses tehtav väike muudatus näitab, kui teovõimelised võivad olla Brüsseli institutsioonid, vaid eh, kaksteist nädalat pärast komisjoni ettepaneku esitamist on muudatus valmis ja meie laual. ma palun teil homme eh, sellele toetust ja ma tänan komisjoni, nõukogu, aga ka madalmaade eesistumist, et ta nii efektiivselt töötas. see on suurepärane tulemus ja eh, see, seda oleks soovitav nõukogus järele teha revisjon võtab ette väikese kuid samas väga olulise muudatuse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobrist kehtivas Olafi määruses kaheksa kaastöötajat, kes seni eh, töötasid Olafi järelevalvekomitee sekretariaadis, eh, viiakse nüüd üle komisjoni organigrammi seni olid nad allutatud Olavi peadirektorile, eeskätt sellele mehele, eh, kelle ametialasel juhtimisel pidi järelevalvekomitee tegelikult kontrollima. see on erakordselt eh, ohtlik lojaalsuse ja huvide konflikti seisukohalt. nüüd on see viga parandatud ja nüüd jääb vaid loota, et tulevikus aitab see kaasa järelevalvekomitee tegevuse tugevdamisele selleks, et me lõppude, lõpuks saavutaksime tõesti olukorra parandamise, on nüüd oluline, et järelevalvekomiteele ei hakataks enam kaikaid kodaratesse loopima. andke andeks, sekretäriaat peab ju ka edaspidi asuma Olafi ruumides, selleks et edaspidi tagada neile juurdepääs Olafi äh, spetsiaalselt turvatud dokumentidele, IT-süsteemidele. senikani personal ja rahalised vahendid peavad samuti säilima säilima, sest me peame taba, võtma vastu meetmeid selleks, et sekretäriaadis töötavad ametnikud oleksid kaitstud huvide konfliktist ja tulevikus ei häiriks nende karjääri mitte miski ma ei saa aga ütlemata jätta, et see parandus määruses on tegelikult äh, tõend sellest, mis seni on olnud viltu, sest et see muudatus piirab Olavi peadirektori üleilmset äh, jõudu ja volitusi, piiramatut jõudu, on väga kurb, et seitseteist aastat pärast Olavi eksisteerimist on see muudatus vajalik, see on minu arvates väga muljetavaldav äh, ja kurb tõend sellest ebaprofessionaalsusest, puudulikust juhtimisest, äh, juhtimissuutlikkusest ja eb ebaausast käitumisest peadirektori poolt peadirektoriga on ikka olnud probleeme, need on olnud äh, ki-, pak-, kiireloomulise iseloomuga ja need on terenenud viimase kahekümne nelja jooksul, see, äh, äh, selle, see ei ole midagi uut ja see muudatus reageerib nüüd sellele olukorrale me jälgime olukorda edaspidi väga tähelepanelikult ja vaatame, et järelevalvekomitee õigusi enam ei õõnestataks. see, et me pidime selle mm, muudatuse tegema, on tegelikult halb märk. me nõuame, et komisjon asuks tegutsema äh, sõltumata sellest, et on oht äh, äh, immuniteedile ja vaatamata sellele, et toimuvad Belgia juurdlustoimingud, meil on igal juhul oluline vajaks tagada, et Olavi poolt läbi viidavad uurimused oleksid säilitatud menetlusõiguslikul tasemel ja vastaksid kehtivale seadusandlusele, sellepärast palun ma, et te homme toetaksite seda muudatust Olafi määruses. aitäh ja nüüd palun sõna võtta volinik Georgieval. aitäh, proua juhataja ma tõesti pean siiralt tänama raportööri proua Kresslet jõupingutuste eest, mida ta on teinud selleks, et see ettepanek täna arutlusele jõuaks. me esitasime selle neljandal märtsil ja tõesti erakordselt kiiresti on selle teemaga tegeldud, me oleme nüüd selleks, et saavutada meie ühist eesmärki, ma eile osalesin, osalesin Järelevalvekomitee istungil ja ma tahaksin teile edastada Järelevalvekomitee liikmete hea, heameelt selle üle, mis on tehtud seoses selle ettepanekuga. sellega tugevdatakse Järelevalvekomitee sõltumatust väga selgelt eraldatakse järelevalvekomitee sekretäriaat ja selle eelarve sellest teenuse, sellest ametist, mille järelevalvet nad teostavad. järelevalvekomitee esimees ja liikmed on oma pädevust teostanud, meil ei ole mingit materiaalset tõendeid selle kohta, et järelevalvekomitee sõltumatust on õõnestatud, aga ähm, ka selliste probleemide aimamine annab meile alust muretsemiseks, me oleme väga tähelepanelikult kuulanud parlamendiliikmete arvamusi, järelevalvekomitee liikmete arvamusi, tagamaks seda, et me tuleme välja selge lahendusega Äh, sellele probleemile, mis äh, seisnes selles, et äh, nende sõltumatust ähvardasid ohud ja me oleme juba järelevalvekomitee eelarve mm, eraldanud ja nüüd me paneme ka sekretäriaadi eelarve komisjoni eelarve alla, see on lihtsalt administratiivse iseloomuga liigutus, see ei mõjuta sekretäriaadi sõltumatut toimimist või järelevalvekomitee sõltumatut toimimist ega nende praegust eelarvet ega personali taset ja kokku on lepitud ka selles, et komisjon teeb homme vastava avalduse, ehm, pärast mida te hääletate eh, seda ettepanekut ja tahaksin veel kord väljendada komisjoni meelekindlust, et me tahame teha kõike, mis võimalik selle ameti jaoks on, mis on meie jaoks nii oluline, et selle me tahame täielikult äh, toetada seda, et järelevalvekomitee saaks oma tööd läbi viia sõltumatult. aitäh ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks härra Sarvamaa. aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinik. ma tahaks äh, esmalt tervitada komisjoni äh, tervet mõistust ja raportööri julgust Ähm, tegeleda millegagi, mis tundub olevat äh, ratsionaalne, aga kui lähemalt vaadata, tundub äh, see olevat lihtsalt äh, väga ol-, kummaline võitlus. järelevalvekomitee peab ju teostama järelevalvet Olafi tegevuse üle ja selleks, et seda tegevust läbi viia, on järelevalvekomiteel vaja hästi toimivat sekretäriaati ja komitee ja sekretäriaat nemad peavad olema Olafist sõltumatud, seetõttu on vaja äh, seda, et komisjon tagaks sõltumatu rahastamise, e, mis ei oleks seotud Olafiga, see kõik on minu jaoks äh, üsna selge ja väga hea on, et äh, komisjon mm, on samal arvamusel. aga mis puudutab seda küsimust, kas sekretäriaat peaks füüsiliselt asuma samas hoones või mitte kui järelevalvekomitee ja Olaf ise, siis äh, selles osas tahaksin väga selgelt, äh, nii selgelt kui võimalik öelda, et äh, see, millega me siin tegeleme, on väga oluline küsimus Euroopa Liidus. sekretäriaadi mm, väljakolimine sellest hoonest, kasutades mingeid kummalisi argumente, on Olafi puhul väga kahtlane tegevus. Olaf peaks tõesti tegelema nende asjade uurimisega, mis Euroopa Liidus toimuvad, mis äh, puudutavad Euroopa Liidu vahendite kasutamist, selliste teemadega see Olav tegema, tegelema ei peaks. Äh, sekretäriaat peab äh, asuma Olafi territooriumil ja palju õnne raportöörile, et raportöör on taganud selle, et terve mõistus siin on võitnud. aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna proua Jaala Sender suur tänu, proua president. tahaksin samuti väljendada rahulolu selle üle, et kiiresti on muudetud määruse teksti selleks, et lahendada väga lai ja keeruline probleem, mis tuleneb ka keerulistest suhetest Olafi ja Järelevalvekomitee vahel, me oleme juba aastaid täiskogul ka sellest rääkinud, viimastel aastatel on aga läinud see asi eriti hulluks siin kutsealastel ja ka ähm, eraelulistel põhjustel ja nüüd on olukord läinud lausa nii tõsiseks, et ka siin on lausa kaalutud võimalust immuniteet ära võtta Olavi peadirektorilt, vaatame siis, kuidas see asi laheneb nüüd äh, loodame, et kui Järelevalvekomitee sekretäriaadi äh, sõltumatus on taastatud, siis suudab komitee ka tegeleda sellega, mis on tema ülesanneteks, ehk siis säilitada Olafi sõltumatus suhetes komisjoni ja kõikide teiste institutsioonidega, ühtlasi tegeleda ka andmekaitsega, mis on viimasel ajal jäänud kõrvale ning äh, ka tegeleda erinevate mm, uurimistega Olavi raames. nüüd kiirus iseenesest on ju positiivne ja siin on nüüd on meil võimalus anda sekretäriaadile uus staatus, siduda sekretäriaat komisjoniga, kuid samas ikkagi luua sellele sekretäriaadile piisavat sõltumatust, kuid nüüd siis on mul küsimus, et nimelt kelle eest siis järelevalvekomitee liikmed hakkavad üldse vastutama äh, arvestades ähm, komitee mandaati, peab olema väga selge see, kellele nad aru annavad ning millistes piirides nad tegutseda saavad. suur tänu! suur aitäh ja üks minut palun ähm, härra Arnot. suur tänu, proua president loomulikult on täiesti õige ja põhimõtteline see, et pettusevastane amet peaks alati olema täiesti erapooletu, vaid nii saab see amet olla usaldusväärne, nii et Olav peab olema sõltumatu, see tähendab, et ka sekretäriaat peab olema sõltumatu. ja nüüd pean möönma, et muudatusettepanekutel on siin väga üllad eesmärgid. siin tuleb selgelt välja, et see sõltumatus on kõige olulisem üleüldse ning komisjon sellesse kuidagi ei sekku ja ei sekku ka Järelevalvekomitee töösse. nii et siin on palju positiivset, nüüd ei tea, kas see läheb piisavalt kaugele või mitte ja kas me äh, suudame ikkagi piisavalt selgelt väljenduda siin sõltumatuse ja mittesekkumise osas, selles osas ma päris veendunud ei ole. suur aitäh ja härra Le Breton, palun üks minut. suur tänu, proua president. Olav loodi pärast seda, kui seitseteist aastat tagasi puhkes skandaal Brüsselis, mis lammutas laiali ka komisjoni, nüüd on aga Olav täiesti läbi äh, kukkunud, mitu korda on Olav rikkunud süütuse presumptsiooni, nüüd võeti ka ära Belgia kohtuasutuste palvel peadirektori immuniteet. nüüd on eesmärk jah, komiteedel siiski teostada kontrolli Olavi üle, kuid siiamaani ei ole kahel põhjusel olnud võimalus järelevalvekomiteel seda rolli tegelikult täita, sellepärast et järelevalvekomitee sõltub eelarveliselt Olafist ning teiselt poolt on Olav keeldunud andmast järelevalvekomiteele ligipääsu erinevatele andmetele. nüüd minu arvates tuleks minna veelgi kaugemale, Olav on kaotanud igasuguse usaldusväärsuse, sellepärast et ta on kuritarvitanud oma võimu, nii et võib-olla me peaksime üleüldsegi asutama täiesti uue ameti selleks, et alustada nullist. suur aitäh ja palun, härra Korvin Mikke, üks minut aitäh, proua volinik lubab endale siin nagu nalja heita. aasta tagasi võtsime vastu resolutsiooni, milles ütlesime, et eh, on vaja luua Euroopa prokura-, Euroopa prokuratuur peab tegelema Olafiga ja siin rõhutati ka seda, et järelevalvekomitee sekretäriaat peaks olema sõltumatu, nagu ka järelevalvekomiteegi. aga nüüd ei ole teada, kas äh, peadirektori immuniteet on tühistatud ja nüüd äh, on siin kolm volinikku, kes teevad etteheiteid Olavi peadirektorile ja teie ütlete siin, et juba märtsis hakkas komisjon selle asjaga tegelema ja nüüd tegeleb on põhiküsimus siis selles, kus hakkab tegelikult sekretäriaat tööle, kas samas hoones või mitte. minu arvates tuleb välja vahetada kogu järelevalvekomitee, meil on vaja <clears throat> radikaalseid meetmeid ja mitte keskenduda sellele, kus kohas peaks asuma sekretäriaat. härra Ždehovski, aitäh, lugupeetud juhataja, ma lihtsalt kordaks asja üle või kordaks ennast, kordaks seda, mida kolleegid juba on öelnud, aga lugupeetud volinik, tahaksin veel kord rõhutada seda, et et läbipaistvus ja ausus on meie ühisteks prioriteetideks. seda vajavad nii komisjon kui Rahvapartei ja seetõttu ähm, mm, kui tegemist on objektiivse äh, kont-, pettuse kahtlusega, siis on vaja selliseid kahtlusi uurida, sellega tegeleb Olav ja see amet peab olema sõltumatu ja järelevalvekomitee peab samuti olema sõltumatu. selleks, et äh, see komitee saaks sekkuda, kui Olafis äh, asjad viltu lähevad. ja seetõttu see järelevalvekomitee ja sekretariaat on eluliselt olulised, mõlemad asutused peavad olema Olafist sõltumatud selleks, et tagada läbipaistvus. soovin teile head õhtut. aitäh ja nüüd saab sõna üheks minutiks proua Piteera. aitäh, proua juhataja Euroopa Parlament on komisjoni korduvalt kutsunud üles eh, rakendamaks eeskirju selleks, et saavutada järelevalvekomitee suurem sõltumatus. Eh, senised meetmed on meil tekkinud, tekitanud meis teatud kahtlusi, et on võimalik huvide konflikt, aga see on tegelikult ka ilmne kui järelevalvekomitee on rahaliselt ja personaliga seotud organiga, mille üle ta peab järelevalvet toetama. see ei ole andnud võimalust järelevalvekomiteed oma tööd vajalikul tasemel teha, seetõttu on oluline see määruse muudatus eh, selleks, et keegi enam ei kahtleks selles, et järelevalvet teostatakse objektiivselt. ja nüüd äh, kui sekretäriaat eraldatakse, siis ma leian, et seda objektiivsusest võib, objektiivsus võib tulevikus kindlam olla, suur aitäh! ja nüüd äh, avatud mikrofon kolleeg Pospišil, palun. aitäh, proua juhataja. ma kuulasin väga tähelepanelikult käimasolevat arutelu. meie Tšehhi Vabariigis jälgime väga tähelepanelikult Olafi sõltumatus, selles pole ju midagi teoreetilist. terve rida küsimusi on ju siiamaani lõpuni lahendamata ja neid küsimusi selgitatakse praegusel ajal Olafis, seetõttu peab Olav olema sõltumatu ja ka järelevalvekomitee sedasama, selleks et Tšehhi avalikuks saaks vastused, mida ta suudaks aktsepteerida. see e, poliitiline e, e, järelm on Tšehhi Vabariigi jaoks väga suure tähtsusega, seepärast ma tahaksin tänada teid, proua volinik ja ka raportööri, et te pöörate sellele teemale väga suurt tähelepanu, sest sõltumatuse teema pole ju mitte mingi teoreetiline vaid eeskätt praktiline küsimus, millel on oma praktilised järelmid. aitäh, härra Marja, härra Marjas, palun. Olav on väga kasulik amet Euroopa Liidu jaoks ja peab toimima täiesti läbipaistvalt. nii et järelevalvekomitee sekretäriaat peavad ähm, tegema koostööd, neil on vaja vältida igasuguseid huvide konflikte pettuste vastases võistlu-, võitluses on vaja läbipaistvust äh, kombineerida tõhususega, kui tegemist on maksupettuste, maksude vältimisega, aga tege-, Euroopa Liit on väga palju kasu saanud äh, Olafi tegevusest, äh, rohkem kui kolm miljonit eurot, võrreldes eelmise aastaga on tegemist väga suure ähm, edasiminekuga, aga äh, sellest veel ei piisa, vaja on, et Olav veelgi inten-, aktiivsemalt äh, võitleks äh, hargmaiste ettevõtete poolt läbiviidava maksupettuste ja mak-, maksudest kõrvalehoidmisega Euroopa Liidus ja nüüd saab sõna volinik Georgieva. aitäh nende kommentaaride eest ja arvamuste eest, mida te avaldasite. komisjonile esitati siin ka küsimusi, kõigepealt sekretäriaadist, et kas sekretäriaat jätkuvalt hakkab asuma Olafi hoones. ma tahan kinnitada, et jah, sekretäriaat hakkab endiselt asuma nendes hoonetes, kus asub Olav ja et neil on täielik juurdepääs teabele. teiseks oli küsi-, esitati küsimus või väljendati muret, et äh, äkki sekretäriaat äh, lihtsalt läheb komisjoni äh, juurde üle, me oleme väga tõsiselt võtnud seda, et vahendite äh, Ähm, assigneeringud oleksid äh, korralikult tehtud, me oleme vaadanud äh, ka meie äh, personaliosakonna ettepanekuid ja me oleme valinud makseametnike ähm, makseamet, makseameti välja, sellepärast et neil ei ole mingit poliitilist tegevust, see on väga äh, hea koht, kuhu ähm, mille alla seda sekretäriaati panna, äh, seda eelarverida saab selle alla panna ja inimesi saab äh, sinna struktuuri lõimida nii, et see kuidagi ei mõjuta sekretäriaadi tööd. kui me tõesti vaatasime läbi äh, neid teenuseid, teenistusi, siis me otsustasime, et see on äh, kõige neutraalsem ähm, koht, mille me, mida me üldse leida saame ja sellepärast me sellise otsuse ka langetasime. Öeldi ka seda, et äh, sekretäriaadi asukoht on oluline, aga veelgi olulisem on järelevalvekomitee koosseis ja öeldi ka, et äh, vaja oleks ähm, asendada järelevalvekomitee liikmeid. nagu proua Kressle väga hästi teab, me oleme tegelenud äh, selle ülesandega, et äh, väga põhjalikult läbi, välja valida uued järelevalvekomitee liikmed, selles on osalenud kõik kolm institutsiooni, me oleme välja valinud viis uut liiget, kes Äh, asuvad ametisse niipea, kui praeguste liikmete äh, mandaat äh, läbi saab ja meil on ka reservnimekiri seitsmest väga kvalifitseeritud isikust, nii et ma arvan, et me oleme praegu väga heas olukorras institutsionaalselt, et meil on järelevalvekomitee, mis on täiesti kompetentne tegemaks seda tööd, mis neile ülesanded, ülesandeks tehtud on. ja äh, me ei ole väga palju äh, muretsenud selle pärast, et kuidas see ähm, ülekandmine toimub, me väga usaldame neid inimesi, kes meil on ähm, põhinimekirjas ja nime- ja varunimekirjas, igaüks neist on täiesti võimeline neid ülesandeid täitma ja järgnevate päevade jooksul tuleks see valikuprotsess lõpule viia ja kõik institutsioonid on sellesse ka panustanud, aitäh! aitäh ja nüüd palun, et proua raportöör uuesti sõna võtaks. aitäh! aitäh ja palu-, suur aitäh ka kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid, nii kõigil oli natukene õigus, kui nad väitsid, tegemist on väga kompleksse teemaga, teie, proua Georgieva, olete esimene volinik, kes püüab seda probleemide sasipundart lahendada. täna on tõesti väga oluline uus algus järelevalvekomiteega suhtluses ja nende suhete edendamisel ja kui me, nad saavad veel eraldi ruumid, siis ma leian, et me astume väga õiget teed mööda ja ma loodan, et me kõik, muuhulgas ka kolleeg Ayala, eh, kes seda juba väljendas, et meie kui parlament peame jälgima, et järelevalvekomitee saaks tõepoolest toimida ja saaks ajada õiget asja, seetõttu on väga oluline, et suhted parlamendiga ja komisjoniga oleksid alati väga heal jalal. loomulikult on vaja filosoofiliselt järele mõelda sellegi üle, et kuidas me siis nüüd edasi läheme, kuidas me selle ameti üles ehitame ja kuidas me täidame kõik need õiguslikud lüngad, Äh, mis veel seni on olemas, muuhulgas puudutab see juurdepääsu dokumentidele, lõpparuantud äh, aruannetele, Olavi uurimistegevusaruannetele, sest meil peab olema võimalik nendele dokumentidele juurde pääseda, et inimesed, keda need puudutavad, saaksid ennast vajalikul määral kaitsta ma olen nii mõndagi selle dokumendi ettevalmistamisel õppinud ja ma leian, et Olafi määrus vajab põhjalikku reformi äh, ja äh, seda kõike on vaja suhestada Euroopa prokuratuuri tegevusega. me peame väga tõsiselt vaatama, kuidas me selle institutsionaalselt üles ehitame väga paljusid probleeme saame me ise lahendada, paljud on lahendamata, aga me oleme täpselt aru saanud, mis suunas meil on vaja liikuda. suur aitäh, proua Kressle, nüüd on